on lõppenud sellega. vastavalt EKONi komisjonile alustatakse äh, äh, institutsioonide vahelisi ähm, äh, läbirääkimisi vastavalt artiklile kuuskümmend üheksa lõikele üks teisel mail. EKON saab jätkata siis läbirääkimistega vastavalt tähtaegadele, mis on ette nähtud artiklis kuuskümmend üheksa lõikes kaks. vastavalt äh, kuuskümmend üheksa see lõikele üks äh, jätkatakse läbirääkimisi äh, EGONi komisjoni nimel ning nimekiri on ära toodud ka meie veebileheküljel ning nimekirjad avaldatakse istungi protokollis. vastavalt kuuskümmend üheksa C lõikele üks need saavad et no, siis enne südaööd äh, homseks äh, oma taotluse äh, esitada osalema, alustamaks läbirääkimisi ning komisjonid saavad siis mandaadi saamisel alustada läbirääkimistega